tere hommikust, daamid ja härrad! me alustame oma tänast istungit ja esimene päevakorrapunkt on äh, David Martini raport, mis puudutab üleminekuleppeid äh, Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel ja kõigepealt annan neljaks minutiks sõna raportöörile.